ja sellega ei arvestatud, et härra Karim asendab raportööri, palun. nüüd me tuleme tagasi siis eh, India Euroopa Liidu eh, vabakaubanduslepingu juurde. suur tänu, härra president ja ma arvan, et segadus on eh, ainult mõiste, et Äh, ma olen siin parlamendis kaua aega veetnud ja öelnud, et ma ei ole tegelikult üldse härra äh, Karim, ma olen härra Kemal ja äh, muidugi on väga kummaline, et nüüd räägib härra Kamal Karimi raporti kohta, aga mm, minu kolleeg ei saa siin täna olla. raport puudutab kaup, kaubandussuhteid, kaubavahetust, teenuste äh, äh, vahetust ning äh, alternatiivsed ettepanekud, mille esitas ALDE ähm, raport, raportist olid jäänud mitmed klauslid, aga nüüd alternatiivne raport toob välja selle, kui oluline kaubanduspartner India on Euroopa Liidule. India ja Euroopa Liit alustasid kahe tuhande seitsmendal aastal vastavad äh, vabakaubanduslepingu äh, läbirääkimised, mõned jälle arvavad, et see on soodust, äh, soodustingimuste läbirääkimine, kõige selle eesmärk on India ja Euroopa Liidu vahel sõlmida niisugune leping, mis aitaks vaba ligipääsu teenustele, kaupadele, Äh, oleks hästi reguleeritud, äh, läbipaistev ning äh, Äh, aitaks tõsta äh, standardeid intellektuaalse omandiõiguste, fütosanitaar- ja sanitaartingimuste äh, osas. India keskmised tollitariifid on nüüd vähenenud juba vastavalt teistele Euroopa või vabandust, Aasia riikidele. aga raportis tuuakse ka välja India mure selle üle, Mm, kuidas näiteks äh, REACH võib mõjutada nende mm, to-, äh, importi ja, ja kuidas ähm, India toiduained võivad äh, uute nõuete mm, tõttu Euroopa Liidu turule saabuda. aga samuti peaks tunnistama seda, et väga sageli ei ole üks riik võimeline nii-öelda ühiskondlikke või riigiteenuseid pakkuda ja siis võib ju osta neid ometigi eh, erasektorilt, kui erasektor on valmis neid teenuseid pakkuma. Eh, teenusekaubandus Euroopa Liidu ja eh, India vahel on mm, tasakaalust väljas, muide India ekspordib palju rohkem, üheksa protsenti teenuseid Euroopa Liitu, Euroopa Liit teeb aga vastupidi ainult üks, ühe koma viie protsendi ulatuses ning Äh, samas me võime äh, olla kindlad äh, India ettevõtete üle, aga meil on veidi mure andmekaitse tingimustele Indias. seetõttu arvestades kapitalivoogude liikumist kutsume üles Euroopa Komisjoni seda arvestama. raportis tervitatakse ka India eh, valmidust eh, tripsi rakendada ja, ja võtta nii eh, riiklikke kohustusi intellektuaalomandi kaitsmisel, aga tervisevaldkonnas saab jällegi või võib juhtuda jällegi nii, et kui riik võtab endale liiga palju kohustusi, siis on äh, inimestelt äh, tervishoiuteenustele või äh, ligipääs raskendatud. me peaksime äh, tagama ka investeeringute suunamise Indiasse nõudes samas, et ohutusnõuded oleksid tagatud Indias, et mingid kaubandusteemade ja keskkonnateemade eh, ILO standardite vahel oleks eh, tasakaal tagatud. Eh, sageli me nõu-, seame liiga, liiga kõrgeid nõudmisi ja siis võib juhtuda nii, et vaesemad riigid jäävad meie tingimuste tõttu veelgi vaesemaks ja see lihtsalt halvab nende kauplemist või kaubavahetusvõimet. suur tänu. härra Michel, palun tahaksin tänada Euroopa Parlamenti äh, selle jõupingutuse eest, mis on tehtud äh, vabakaubanduslepingu ülevaatamisel äh, Euroopa Liidu India vahel. tahaksin tänada härra Kavalli ning ka vastavat komisjoni, kes on andnud oma panuse Euroopa Liidu India vabakaubanduslepingu ülevaatamisele. tegemist on vägagi ammendava lepinguga, seal on äh, kõik erinevad valdkonnad äh, hõlmatud ja äh, kõikides nendes valdkondades pidid siis läbirääkimised ka tunduma, toimuma. võttes arvesse strateegiliste suhete keerulisust Indiaga, siin välja toodud kaks algatust, et äh, ka dialoog äh, Indiaga ma, et kindlasti äh, jõuab see ähm, vabakaubandusleping, mis on suhteliselt ambitsioonikas edule. Need kaks partnerid vastavalt äh, siis sõltumatule uuringule, mis äh, paralleelselt läbirääkimistega aset leidis, äh, välja toodi, seal pöörati tähelepanu majandusliku, sotsiaalsele, keskkonna aspektidele. mõjuhinnang jätkusuutlikkuse osas praegu on oma lõppfaasis ning see peaks avalikustatama aprillis ja tahaksin äh, teid äh, viia kurssi läbirääkimuste äh, praeguse käiguga. kahe tuhande seitsmenda aasta juunist on toimunud kuus läbirääkimist, kuus kohtumist India partneritega. ja ka sel aastal on mitmed kohtumised ette nähtud. vast-, vabakaubandus lepingu osas on kindlasti veel palju ära teha. praegu äh, läbirääkimised avatud kõikides äh, peatükkides, kuid tahaksin kindlasti veel kord äh, rõhutada, kui tänulik on komisjon parlamendile nende panuse eest ja loodame, et ka teistes valdkondades on koostöö sama aktiivne, aitäh! siamo alla presentazione della sua relazione sui prezzi dei prodotti. nüüd me lõpuks proua Patsili jõuame ometi teie ettekandeni, palun proua Patsili. suur tänu, kõigepealt tahaksin avaldada tänu kõigile meie komisjoni liikmetele.